Marima Kleener on mulle teatanud, et astub tagasi parlamendi liikme kohalt kahekümnendast septembrist kahe tuhande kaheteistkümnendal, kaheteistkümnendal aastal. parlament võtab selle otsuse teadmiseks ja vastavalt kodukorra artiklile neli kuulutab selle koha vabaks vastavalt äh, siis kahekümnendast septembrist. ja Hollandi vastavad ametivõimud on mulle teatanud, et äh, härra Madlener kolmandast oktoobrist kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast asendatakse proua Patricia van der Kammeniga. tervitan siin uut kolleegi ja te-, tuletan meelde, et vastavalt kodukorra artiklile kolm lõikele kaks äh, võib äh, proua van der Kammen osa võtta parlamendi tööst täie õigusega juhul, kui ta enne on esitanud kirjaliku taotluse, et tal ei ole ühtegi teist ametikohta, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi mandaadiga. õiguskomisjon seitsmeteistkümnendal septembril